Um, ladies and gentlemen, let us... daamid ja härrad, alustagem ja jätkakem oma kaitsejulgeoleku allkomisjoni koosolekuga pärastlõunal räägime Cesarist, ühtsest ähm, Euroopa taevast ning selle mõjust äh, sõjalisele võimekusele. meil on siin härra Maurizio Castelletti, kes on üldse Euroopa taeva eh, osakonna juhataja. härra Poolvin vabandab, et ta ei saa täna siin olla, siis härra, härra Lükk Titkat, kes on ühtse taeva osakonna juhataja Eurokontrollis, härra Carlo Borghini kes on asepeadirektor äh, Cesaris ning härra Gianpaolo Lillo, äh, Euroopa Kaitseagentuuri relvastumisosakonna direktor. nagu te näete, on siin palju itaallasi. Äh, neid on siin enamus lausa. ühtne Euroopa taevas on midagi, mida oleme juba arutanud oma allkomisjonis ning oktoobris, nagu te teate, võttis Euroopa Parlament vastu eelmisel aastal eh, vastava raporti, kuhu kuulus ka meie kolleegi Jevgeni Kirillovi eh, koostatud arvamus, see on see rõhutas vajadust tsiviil- ja sõjaväe valdkondade vahelise koostöö järele ning soovis kaasata ka näiteks Euroopa Kaitseagentuuri sellesse protsessi. nii et eh, ilma pikemalt viivitamata annaksin teile sõna ja Ehm, esimene ettekanne peaks kestma umbes kümme minutit, siis on meil küsimuste-vastuste voor, nii et eh, teil on siis lisaaeg küsimustele vastamiseks. härra Kastelleti, palun. suur tänu. tere pärastlõunat kõigile. ja äh, tere kõigile komisjoni liikmetele, vabandan oma direktori nimel, kes ei saanud täna siia tulla ning tänan, et kutsusite meid siia seda arutelu pidama. minu sõnavõtt keskendub peamiselt poliitilisele raamistikule ning Cesari ellurakendamisele. alustades siis Ühtse Euroopa taevaga, Cesar on üks osa Ühtse Euroopa taeva poliitika valdkonnast, meie kutsume seda tehnoloogiliseks alussambaks, selle eesmärgiks on ähm, süsteeme uuendada, äh, õhuliikluse juhtimist parandada ja siin on mitu põhjust, miks me soovime siia kaasata sõjaväe valdkonda, sest ähm, õhunavigatsiooniteenuste puhul näiteks Itaalias ähm, on sõjavägi see, kes äh, tegeleb meteoroloogia küsimustega ning äh, mõnes lennujaamas pakub sõjavägi äh, teenuseid ka tsiviilkasutajatele, nii et sõjavägi on tsiviilõhuruumi kasutaja samuti, nad võivad lennata tsiviilreeglite kohaselt seal ja lõpuks on küsimus ka ühtse ressursi jagamises, õhuruumi jagamises, mis on oluliseks küsimuseks, sest erinevatel kasutajatel on erinevad vajadused. ja sõjavägi peab seda kasutama julgeoleku ning kaitse eesmärkidel ühtse Euroopa äh, taeva ning Cesari projektid on äh, puhtalt tsiviilalgatused ja nende mõju äh, kaitsevõimekusele on kaudne, see ei, siin ei tohiks olla mingisugust mõju, sellepärast et tegemist on algatustega, mis on sündinud õhuliikluspoliitika raames, mitte kaitsepoliitika raames. Cesar ei tohiks mingisugust otsest mõju avaldada sõjaväe suutlikkusele oma sõjaväeoperatsioone nende läbiviimisel me näeme, et siiski siin on mingi, mõned kaudsed mõjud, sest nagu öeldud, võib sõjavägi pakkuda teenuseid tsiviilkasutajatele ning ka sellepärast, et sõjavägi äh, lendab õhuruumis ka tsiviilreeglite järgi ning kasutab ühtseid, ühiseid ressursse samuti on soov kaasata sõjaväge väga kõige äh, paremal moel, et äh, nendega oleks hea koostöö ja koordineeritus. ja see kõik on SES poliitikas välja toodud. üks peamine lisandväärtus on sellel projektil äh, kaasata nii palju kui võimalik sõjaväe valdkonda eh, ühtse Euroopa taeva teemalisse arutellu ehm, ka läbirääkimistes eh, tööstusega ning eh, nagu mu kolleeg on selles, sellest juba rääkinud ning kuulete tema käest sellest ka hiljem. kui me vaatame nüüd Cesarit, ja selle algatust, siis tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele määrusele, mis maikuus vastu võeti, määrus nelisada üheksa kaks tuhat kolmteist, nagu te teate, Cesaril on kolm faasi, defineerimine, paikaseadmine ning käivitamine Ehm, esimene faas on juba eh, eh, lõpule viidud, praegu on eh, teine etapp käimas ning sellel aastal peaks see süsteem ka käivitama. kui me loeme seda määrust, siis me näeme, et sellele, siin on sõjaväele suurt tähelepanu pööratud, kui me vaatame põhjenduspunkti number üheksateist, mis ütleb, et Cesar peaks olema koordineeritud sõjaväega ning äh, ei tohiks kuidagi mõjutada kaitsevõimekust, see tähendab seda, et me peame seda mõju võimalikult äh, väiksena hoidma, sellepärast et äh, Cesar võib teatud nõudmisi esitada tsiviilkasutajatele, mis võivad omakorda mõjutada sõjaväge, nii et siin võib olla sõjaväe jaoks teatud finantsmõjud samuti ka operatiivsed äh, sidusrühmad, mille alla kuulub ka sõjavägi. artikkel kaks äh, lõige kümme, siin on öeldud, et tsiviil- ja sõjaväe kasutajad äh, ja tsiviil- ja sõjaväeteenuste osutajad, siis on siin üks sektsioon, mis puudutab äh, meie üht, ühise projekti käivitamist, siin on kirjas, mida tuleb käivitada, äh, kes seda tegema peab ja mis ajaks ja kus. ning selles äh, tehnilise sisu defineerimise kontekstis, et sellist uut kontseptsiooni saaks rakendada, toome välja, et sõjavägi peaks olema täielikult kaasatud ning siin viidatakse konkreetselt ka Euroopa Kaitseagentuurile, see on siin konkreetselt välja toodud peamise osapoolena eh, komisjoni poolt selleks, et saada ülevaadet sõjaväe arvamusest selle kohta. siin on juhtimine sätestatud kolmel tasandil, poliitika tasand, eh, juhtimistasand ning rakendustasand, poliitikatasand äh, kuulub komisjoni pädevusvaldkonda ning komisjon edendab äh, sõjaväe kaasatust nii palju kui võimalik ning selles artiklis, äh, mis puudutab poliitikatasandit, siis viidatakse siin konkreetselt Euroopa Kaitseagentuurile. Euroopa Kaitseagentuur lihtsustab Äh, sõjaväe arvamuste koordineerimist ning äh, edastab need äh, liikmesriikidele ning vastavatele rahvusvahelistele sõjaväeorganisatsioonidele ehk NATO-le ning informeerib Cäsari käivitamisest tekkivaid, tekkivatest mõjudest Te näete, et Euroopa Kaitseagentuuril on äh, täielik võimalus panustada sõjaväe poolelt, siin on muidugi vaja head koordineerimist Euroopa Kaitseagentuuri ja liikmesriikide vahel ja nii et loodame, et liikmesriigid panustavad Euroopa Kaitseagentuuri eh, just äh, seda silmas pidades. mis puudutab ülesandeid, siis minu sõnavõtu lõpuks äh, tahaksin öelda, et meil on veel mõned osad siin määruses, mida tuleks veel sõjaväega läbi arutada. muidugi on siin oluline sõjaväe kaasatus äh, nii juhtimistasandil kui ka rakendustasandil. juhtimistasandil on meil vastav mänedžer, äh, me ei ole veel otsustanud, kes äh, selleks saab, kuid et äh, määruses viidatakse, äh, et äh, kes iganes sellele ametikohale määratakse, peab ta korraldama sõjaväega koostööd, nii et see, kes koordineerib projekti käivitamist, peaks koordineerima ka suhteid sõjaväega nii et esimeseks ülesandeks on see, kuidas sõjavägi mängib käivitus äh, tasandil oma rolli ning teine ülesanne puudutab ütleksin standardite ja öö, sätete defineerimine käivitamisfaasis ning siin viidatakse konkreetsele vajadusele öö, kaaluda äh, sõjaväe standardite äh, võimalikku rakendumist, nii et me võime alati kaaluda selle kasutamist, mis meil on juba olemas ning vaadata, kas oleks võimalik äh, luua teatud korrelatsioon sõjaväe standardite ning tsiviilstandardite vahele nii et äh, militaar- ja tsiviilsüsteem saaks äh, omavahel äh, koostööd teha võimalikult väikeste muutustega, see on siis see koostalitlusnõue. ning lõpuks järgmiseks sammuks, mille kallal me tööd teeme, on valideerimisprotsess, mis on osa käivitamisfaasist meil on äh, ettevalmistamisel äh, komisjonis vastav dokument, mis peab välja tooma, milliseid tehnoloogiaid peab kasutama järgmisest aastast peale, nii et äh, need vastav nimekiri on juba esialgsel moel koostatud, mõned võivad neist mõjutada ka sõjaväge, nii et me peame mõistma selgelt, kuidas need tehnoloogiad võivad Äh, militaarvaldkonda mõjutada ja selle äh, mõju suurust tuleb samuti hinnata rahalistes terminites ning äh, me peame vaatama, kuidas militaarvaldkonda saaks kaasata nende tehnoloogiate käivitamisse, see protsess tuleks sünkroniseerida, sellepärast on siin koordineerimine väga oluline ning ma kordan, et me peame kasutama ära neid äh, võimalusi, mis meil juba olemas on, sellepärast et ähm, tööstuse poole pealt on tegemist äh, samade süsteemidega. ma äh, tahaksin siinkohal oma sõnavõtu lõpetada ja olen valmis vastama teie küsimustele, aitäh. Okay, thank you, Mr aitäh, suur tänu teile kõigile. mul on, mul on väga hea meel osaleda siin kuulamisel ning ma tahaksin oma kümne minuti jooksul, mis mulle eraldatud on, rääkida sellest äh,, millised kogemused on meil äh, militaarvaldkonnas kuuekümnendatest aastast peale oleme püüdnud äh, koordineerida militaar ja tsiviilvaldkondi see ei ole midagi uut eurokontroll loodi kuuekümnendatel aastatel selleks et luua platvorm nende kahe valdkonna vahel ning vaadata kuidas äh, Äh, saaks äh, õhuruumi äh, juhtimisele anda Euroopa dimensiooni, sellepärast loodigi vastav agentuur. see tähendab, et Euroopas on tsiviilmilitaarne organisatsioon, kus on mõlemad valdkonnad ühendatud ning kus me saame arutada ning pakkuda võimalust ava, avatud arutelusid läbi viia nende kahe kogukonna vahel. kuid Euroopa äh, pädevusvaldkond äh, selle äh, projekti näol on sisse viinud siduva raamistiku sisseviimise, mis on vajalik selleks, et seda dialoogi kiirendada kahe kogukonna vahel ja see on midagi, mida me peame mõistma ülesandena sõjaväekogukonna jaoks ning ka kahe valdkonna koordineerimise osas. me peame vaatama, kuidas uued algatused võivad mõjutada sõjaväeoperatsioone ning mõjutada militaarvaldkonda kas Euroopa või riiklikul õhuruumi tasandil ning Äh, äh, teatud reeglid, mis kehtivad tsiviilvaldkonnas, rakenduvad ju ka sõjaväevaldkonnas. siin on äh, terve rida instrumente, mis peaksid seda koordinatsiooni lihtsustama ning koostalitlust lihtsustama ning äh, tänu, seda ka tänu äh, õhuruumi paindlikule kasutamisele, see ei ole midagi, mida eurooplased äh, on algatanud, vaid see toimib ülemaailmsel tasandil ning oluline on see, et see on kohustuslik ja kui liikmesriigid neid reegleid rakendavad, siis peab tagama selle, et need peegeldavad seda, kuidas õhuruumi korraldatakse. me oleme Eurokontrollil on äh, konkreetne roll siin mängida ja äh, see on ette nähtud Euroopa Liidu poolt, et äh, tagada lahendused nii tsiviil- kui militaarõhuruumi kasutajatele, muidugi kui me räägime siin üldisest õhuliiklusest ja neid instrumente tuleb näha hea prototüübina, kuidas me saaksime Euroopa tasandil kontinendi tasandil jõuda ühtse lahenduseni, et koordineerida peaaegu reaalajas äh, õhuruumi juhtimist ning äh, ühtse Euroopa taevaalgatusest me näeme, kuidas äh, võiks aset leida riikidevaheline regionaalne koostöö ning vastavad ettepanekud on tehtud mitte ainult riiklikul, vaid ka regionaalsel tasandil, sest äh, riiklikul tasandil äh, on need ülesanded väga piiratud ning äh, seda tuleb näha laiemal piiriülesel tasandil. siin on ka midagi, mis on ülesandeks, aga ka võimaluseks, see on missiooni trajektoor. siin on ettepanek tugevdada koordinatsiooni operatiivsetes, operatiivses plaanis, kuid äh, ka mm, kohandada riikliku kaitsejulgeoleku nõudmisi see missiooni trajektoori kontseptsioon on midagi äh, uut, raport ja see põhineb edasiarendatud eh, paindlikul õhuruumi kasutamisel, nii et me tahame, et reaalajas jagatakse infot eh, õhuruumi kohta, nii et kui meil on mingisugused suletud eh, väljaõppepiirkonnad, kui need uuesti avatakse, kui väljaõpe on lõppenud, siis tuleb sellest teavitada mitte ainult sõjaväge, vaid ka Eh, lennukompaniisid, kes võivad seda õhuruumi kasutada, nii et see ehm, edasiarendatud paindlik õhuruumi kasutamine on midagi, mida tuleks väga kiiresti arendada. ning siin on ka midagi väga konkreetset Eurokontrolli jaoks ehk ühtsustatud eh, õhuliikluse kontrolli reeglid, mis on mõeldud kõikidele sõjaväelennukitele, kes Euroopa ehm, õhuruumi kasutavad me jagame kõikide liikmesriikidega äh, seda äh, infot me tuletame meelde, et Eurokontroll koosneb neljakümnest liikmesriigist äh, ja reeglid on vabatahtlikud liikmesriikidele ning üks vahend, mida me kasutame lisandväärtuse toomiseks, on tehnilise arhitektuuri parandamine, mis aitab meil kaasa informatsiooni jagamisele radarite vahel Äh, näiteks äh, äh, meil on siin mehitamata õhukite süsteemid, kus on vaja infot jagada, õhus tankimine, kus on vaja infot jagada ning samuti sõjaväe ning tsiviilvaldkondade vaheline infovahetus, siis reaalajas ATM-i andmete edastamine ja e, jälgimissüsteemide e, info. see, siin on vaja konkreetset koostööd e, kahe arenguprogrammi vahel mõlemast valdkonnast ning see võib olla sõjaväe valdkonnale kasuks. ning lisaks sellele on Eurokontroll otsustanud käivitada programmi mis põhineb äh, tsentraliseeritud äh, teenustel, me tahame luua andmebaasi, mis oleks kättesaadav kõikidele osapooltele, kui on vaja teada, mis äh, õhuruumis parasjagu toimub, kui asi puudutab väljaõppepiirkondi, millal nad on avatud, millal nad on suletud ja nii edasi. siis on väga oluline ka sõjaväelise võimekuse taaskasutamine, et saavutada nõutud ähm, järelevalve ning äh, kommunikatsioonitasandit me äh, leiame, et mõlemad valdkonnad saavad siin kasutada oma käesolevaid vahendeid äh, mitte ainult riiklikul või kohalikul tasandil, vaid ka regionaalsel tasandil. me soovitame tugevalt Euroopa Komisjonile võtta ühtne lähenemine standardiseerimisele ja sertifitseerimisele äh, mida jagaksid siis mõlemad äh, tsiviil- ja militaarvaldkonnad. Äh, need äh, reeglid ei tohi olla väga ranged Euroopa Liidu tasandil ning peaksid keskenduma rohkem sellele, kuidas kasutajad saaksid nendele nõudmistele vastata, nii et Cesar oleks võimaluseks sõjaväele ja me peame selle küsimuse tõstata, kuidas see saaks toimida. me näeme ka siin vajadust tagada, et ähm, sõjavägi õurumi kasutajana saaks jätkata äh, vaba äh, oma missioonide läbiviimist, et äh, teda ei piiraks mingisugused reeglid, mis on sätestatud ähm, Äh, lennufirmade poolt. siin on äh, terve rida võimalikke tsiviilpartnerlusi, kus äh, saab kokku leppida ühtsetes eesmärkides ja KPI-des me saame siin neid koos arendada tsiviil ja militaarvaldkondades ja me saame seda teha läbi ähm, vastava mandaadi, nii et äh, siin on äh, sõjaväele äh, palju häid asju, mis aitaks meil vähendada ka missioonide kulusid ning muuta lende tõhusamaks. siin on palju võimalusi ühtse Euroopa taeva puhul ka korraldada piiriüleseid väljaõppemissioone läbi regionaalse koostöö äh, Äh, nii et siit on võimalik samuti kasu lõigata ning ka juba olemasoleva taristu äh, kasutamine saab olla sõjaväevaldkonnale ähm, kasuks, kui nad lepivad radariinformatsiooni äh, jagamisega. mõnikord jagab tsiviilvaldkond oma infot äh, sõjaväega, nii et see võib toimida ka vastupidiselt. siin on teatud äh, rida aspekte, mis, kui neid hästi rakendatakse, saavad olla kasuks kõigile. nii et see oligi see, mida ma tahtsin öelda sissejuhatuseks äh, oma sõnavõtus, aitäh. suur aitäh, järgmiseks kõnelejaks on meil aitäh. Äh, Carlo Burgini, tere pärastlõunat kõigile. Maurizio Castelletti rääkis äh, militaar- ja tsiviilkasutajate koostööst. kuulsime sellest, äh, kuidas Eurokontrolli raames äh, seda kõike ellu rakendatakse. Äh, mina tahaksin äh, rääkida Caesarist ning sellest, kui kaugel me oleme praegu jõudnud. ma tahaksin rääkida teadustöö innovatsiooni aspektidest ning tegemist on kõige olulisema paradigma selleks, et ATM masterplan performance targetsed täita see, see programm äh, põhineb äh, partnerlusel, äh, mille nimeks on siis Cesar Joint Undertaking. algusest peale oleme me taganud, et kõik osaleksid teadustöö ning innovatsioonitöös. see puudutab kogu meie kogukonda ning muuhulgas ka militaar- aspekte ning alguses äh, osalesin Eurokontrolli raames, kus äh, tegemist oli siis ühe äh, algatajaliikmega koos Euroopa Liiduga. vähehaaval on, oleme me üle võtnud ka militaarekspertiisi liikmesriikidel. kümme liikmesriiki osalevad Cäsari projektis selle raames ja alates aprillist kaks tuhat üksteist oleme me Euroopa Kaitseagentuuriga tööle suhetes ning eh, agentuur on meie kontaktpunktiks ning tagab koostöö liikmesriikidega ning eh, sõjaväeorganisatsioonidega kõikides olulistes aspektides. ja me tegeleme ka väljaspool Euroopa Liitu, muuhulgas eh, hõlmavad me, hõlmab meie partnerid ka NATO ja teisedki. kui kaugel me oleme jõudnud praegu, oleme me nii kaugel, et oleme valmis Caesari programmi esimesi tulemusi avaldama, eriti mis puudutab esimesi kahte sammu, see tähendab seda, ajapõhised operatsioonid ja siis juba trajektooripõhised operatsioonid hiljem. see võimaldab äh, liikluse muuta tõhusamaks, keskkonnasõbralikumaks ning äh, tagada ka suurema võimekuse töö äh, viiakse läbi sõjalise partnerluse raames ning äh, sõjaväeline komitee on samuti kaasatud ja osaletakse siis kontseptsioonist kuni tulemusteni me oleme veendunud, et õhuruum on äh, kõikide kasutajate jaoks mõeldud, olgu siis tsiviil- või militaarkasutajatega ja me teeme kõik selleks, et tagada koostöö, koostalitusvõime nii tsiviil- kui äh, äh, sõjaväelennukite vahel. juurdepääs Eeserile ei tule kasuks mitte ainult teaduste ja innovatsiooni puhul, vaid ka selle praktikas elu rakendamine tähendab seda, et me peame jõudma laialdase integratsioonini ning peame eh, leidma innovaatilisi eh, lahendusi. Lükk eh, härra Tilkat juba rääkis, mille, kuidas see seesvõrd toimib, seda võib kasutada militaarmissioonide trajektoori raames, me räägime siin õhuruumist. praeguseni ei ole tegemist paindliku õhuruumiga, aga tulevikus siis me räägime suurematest aladest äh, ning äh, seega me peame ka oma lähenemist muutma. me räägime samuti äh, õhuliikluse reeglite harmoneerimisest, endiselt on ähm, riike, kus reeglid on erinevad ning see puudutab ka arhitektuurilisi aspekte. on selge, et me peame vaatama, mis juba olemas on ning ära kasutama äh, ning suurendama lennukite suutlikkust. praegused edusammud äh, võimaldavad äh, meil seda, et me suuname oma inimressursid eelkõige just, äh, me veel ei ole jõudnud nii kaugele, et suunata oma inimressursid ainult lisaväärtuse tootmisele. me peame praegu kõige rohkem tähelepanu pöörama just koostööle tsiviil- ning militaaraspektide vahel. nagu öeldud, me usume, et Caesar on suurepäraseks võimaluseks eh, selleks, et ka sõjaväelistes aspektides eh, saaks toimida majandushuvidest lähtudes. aga siin on vaja tähelepanu pöörata teatud aspektidele nagu kulud, eh, Caesari väljatöötamisel komisjon komisjoni plaanidesse, siis me räägime kogu seesari äh, väljatöötamisest äh, äh, kuni tootmiseni, aga see ning see tähendab seda, et me arvestame täielikult kulutõhususe analüüsiga, ärimudelitega ning vajadustega rahastamise järgi. seeläbi me Äh, kui me vaadata nüüd äh, Masterplani kaks tuhat kolmteist, siis me näeme, et kulutõhususte analüüs ei ole veel lõpule viidud. ühisettevõte koos äh, Euroopa Kaitseagentuuriga on siis välja töötanud ärimudeliga militaar aspektide jaoks, meil veel, aga täiuslikku pilti ei ole olukorrast, nii et sõjaväe ning milit-, humanitaarkülje äh, pealt peab äh, sõjavägi siis ise selle välja töötama. seda mudelit militaaraspektide jaoks ei saa isoleeritult käsitleda, me peame tagama, vaatama, millist sõjalist võimekust on vaja parandada me peame vaatama ka seda, millised võivad olla ohud äh, liikmesriigi, Euroopa või isegi laiemal tasandil, kui mõned Caesari komponendid, millest saavad kasu kõik. kui äh, seda kasutatakse ainult ühe õhuruumi kasutaja poolt. Äh, ärimudeli valideerimise puhul me ei peaks mitte ainult ühe äh, kasutuse mm, kulustega arvestama, vaid peame arvestama laiema tasandiga regionaalsel, riigi, Euroopa või üle-euroopalisel tasandil. Äh, meil on samuti omad projektid äh, koostalitlusvõime jaoks äh, sõja, militaar- ning tsiviilaspektides. me ja sooviks on toetada siis neid, kes peavad võtma otsuseid vastu hangete soetamiseks. Jean-Paul juba ka rääkis tema tegeleb sellega ning meil on veel üks esindaja, kes nende küsimustega tegeleb. NATO osalus on samuti tagatud ja ka teiste sõjaväeesindajate osalus ning sellega tegeleb ähm, kaitseagentuur. kokkuvõtteks tuleb ütelda, et me oleme tugevalt pühendunud Seesarile me oleme ka mehitamata ähm, lennukite puhul tööd teinud ning oleme üritanud tagada nad uute ATM-i keskkonda. Ähm, tulemused pakuvad konkreetset raamistikku otsuste langetamiseks äh, militaaraspektides, jätkame tööd äh, sõjaväega üritame tagada, et sellest saadakse õigesti aru ning me soovime äh, töötada selle nimel, et ATM äh, viidaks jälle suur aitäh. Oh, okay, <laughs> one, one more time using microphone uh, and the last speaker will be. aitäh ja viimaseks kõnelejaks on äh, härra Jean, Gianpaolo Lillo. aitäh ja tere pärastlõunat, daamid ja härrad, mul on väga hea meel, et ma saan täna teie ees esi, esineda ja et ma saan teile täpsemalt selgitada, eh, mida me täpselt teeme selleks, et eh, toetada eh, siis Cesari kaitsesektorit. ma niisiis, äh, me räägime täpsemalt ka operatsioonidest äh, ja härra Pasoleti juba mainis seda. oluline on teada, kuidas ähm, siis militaarpool on äh, mõjutatud ja ja küsimus paistab olevat vägagi lihtne, aga nagu lihtlaste küsimustega ikka on, siis on ähm, on vaja tuua väga äh, kompleksseid äh, näiteid selleks, et vastata sellele ja me oleme läbi viinud vastava uurimuse ja me äh, hakkasime, me rühmitasime kõik algatused, mida, mida sõjavägi saaks teha ja me saime neli kuni viis põhirühma sellistest tegevustest, millel on siis oma mõju Cesari rakendamisele. kõigepealt see puudutab siis eh, liikluse prioriteet, eh, prioriteete näiteks, mis puudutab eh, otsinguid ja muud sarnast, mida tavaliselt viiakse läbi siis operatiivõhuliikluse all. ja see on samuti üheks militaarprioriteediks. Need tege- ja eeskirjad on siin väga hästi paigas ning kuidas neid eeskirju hinnata, siis sellega on täielikult arvestatud ka Cesari äh, operatsioonide keskuses. ja nagu äh, kolleeg ütles, on vaja siin ka äh, neid eeskirju harmoneerida, aga siis ne, harmoneerida neid eeskirju, mis jäävad riikide pädevusse. nüüd teine rühm puudutab siis just ähm, koolituse poolt, koolituse poolt, mis on äh, seotud äh, õhuruumi jagamisega ja me peame siin mõistma ühte asja, et ähm, Cesari äh, toimimise jaoks on oluline, et ähm, õhuruumi jagamine seda, selle toimimist ei mõjutaks ja militaartegevuste jaoks on vaja ka sellist äh, toimimist ning koolitus on äärmiselt oluline ja seetõttu on oluline, et ka koolitusstandardid võimaldavad koolitust äh, ühtemoodi läbi viia, sellel on ka väga oluline mõju. nüüd edasi, äh, militaarmissioonid, mis ei vaja õhuruumi jagamist, näiteks transpordimissioonid, mida viiakse läbi tavaliselt üldiste õhuliikluse eeskirjade alusel, see on väga oluline. nüüd äh, erinevate teenuste sõjaline kasutamine kindlasti ka pärandab neid teenuseid. Äh, siis meil on veel kaks rühma. Äh, pikamalennud ja teised Ähm, tegevused, näiteks ähm, mis puudutab erinevaid äh, sõjaväeõppusi ja ähm, kahurväeõppusi ja muud taolist. nii et ma tõin, üritasin nüüd ära tuua kõik need erinevad võimalused, kuidas kuidas äh, sõjavägi, kaitsevägi saab siis osaleda nendes äh, programmides ja samuti, mis puudutab erinevaid äh, militaarop-, ähm, tegutsejaid, siis siin tuleb arvestada erinevate kasutajatega ja militaarteenuste pakkujate, sellepärast militaarsektor ka pakub teenuseid. ja sõjaväe lennujaamade käitajad ja ka regulaatorid pakuvad teenuseid ning seetõttu ma sooviksin tänada selle võimaluse eest ja ka selle võimekuse eest, et meil on olemas nüüd kolleegidel ka pika, pika perspektiivi eh, plaan olemas ja alguses ei olnud asi, ei olnud olukord sugugi nii hea. sest ühelt poolt meil oli siis eh, kaitse Äh, ministrite tasand ja kaitseministrid praegu haldavad äh, äh, su-, suuremat ähm, lennualuste parki, seal on siis sadu helikoptereid, lennukeid ja nii edasi. ja isegi, kui need lennukid kasutada ainult kaks protsenti õhuliikluses, siis ikkagi tegu on väga suure lennumasinate pargiga ja siin tuleb arvestada loomulikult ka riiklike huvidega ja riikide suveräänsusega ja pädevustega. ja koos komisjoniga me oleme välja äh, kujundamas vastavat poliitikat, kuidas siis ka äh, sõjaväesektorit äh, kaasata. ja komisjon on komisjon on ka nüüd oma tegevustega näidanud, et palju paremini hakatakse aru saama ka nendest konkreetsetest teemadest, mis on seotud militaarvaldkonnaga ja ka sõjaväe esindajad on kutsutud erinevatele fooru-, foorumitesse, erinevatesse foorumitesse, konsortsiumitesse ja see tähendab, et äh, paremini on arvestatud ka militaarvajadustega juba enne äh, käivitamist ja see pudut- ja see on seotud loomulikult ka rahastamisega, see on meie jaoks üheks võtmeküsimuseks Karlo ka selgitas seda rahastamise poolt ja sõjaväe poole pealt äh, on oluline ka see, et ka sõjaväe jaoks äh, need ohud äh, ja võimalused ei olnud alguses sugugi selged ja seetõttu meie kaasamine on, on paremini välja toonud ka Cesari väljakutsed ja ka võimalused nii et siin on olemas ka võimalused, sest nüüd meil on võimalus optimaliseerida lendusid, samuti äh, kiiremini kohale jõuda, äh, säästa kütust äh, ja, ja mitte liigselt taevast killustada. ja meil, me ei tohi siin unustada ka õhuruumi paindlikku kasutamist, samuti on meil võimalus oma panus juba võimalikult varasesse faasis ähm, erinevatesse programmidesse anda ja meie kaasamine poliitilisel tasandil on ka äärmiselt oluline. ja nüüd siin räägiti ka juba ühisest pilootprojektist ning praegu äh, komisjon ka seda vastavat projekti, äh, selle sisu hindab ja me oleme kokku pannud äh, kokku väga hea mudeli, kuidas kaasata ka militaaraspektid ja elemendid. üheks heaks näiteks selle kohta, kuidas koondada kõik võimalused ähm, on siis äh, selles äh, programmis olemas, seal on siis äh, kaasatud ähm, õhukontroll ja ka teised osapooled. nüüd rakendusmäärus, mida samuti on juba tutvustatud ja ja oluline on ka valitsuste roll. uus, uue, uue määruse rakendamine eh, paneb paika ka eeskirjad, mis käsitlevad siis eh, erinevate juhtide eh, ametisse nimetamine ja ja siin tuleb ka liikmesriike veenda äh, projektide olulisuses ja selles, et äh, liikmesriigid osaleksid projektides. sellepärast, et liikmesriikide osalemine projektidesse annaks meile veel lisaressursse, vähendaks kulusid ja esimesest jaanuarist äh, siis määrus jõustub ja eh, Cesari eh, tegevused me siis tõlgime, nii-öelda tõlgime ümber ka või suuname ümber ka oma tegevustesse ja Euroopa fondide kasutamine, see on jällegi üks võtmeküsimuseks, Karlo juba rääkis selles, sellest, kui oluline on Euroopa fondide kasutamine. finantsmõjud eh, militaarvaldkonnal ei ole väga selgelt välja toodud ja on ära toodud vaid väga üldised hinnangud, need rajanevad erinevatel eeldustel ja hinnangutel ja niisiis arvestage sellega, et tegu on ainult väga üldiste numbritega. me räägime siin neljast miljardist eurost, nii et tegu on tõesti väga suure summaga ja seda tuleb toetada ja äh, loomulikult me peame ka äh, lihtsustama koordineerimist, see on äärmiselt oluline, koordineerimine on oluline. me peame äh, tagama selle, et meil on olemas ka personal, kes tegeleb koordineerimisega ja infovahetusega, see on just see, millele ma praegu tähelepanu pöörama. ja mis puudutab NATO-t, siis me peame kaaluma ka seda, et me oleme kuulutanud Äh, väga palju erinevate süsteemide väljatöötamiseks NATO-s ning me ei saa aktsepteerida seda, et me oleme justkui selle raha ära raisanud ja et meil ei ole seal nendes väljatöötatud süsteemidega koostalitu võimelisus tagatud. ja kokkuvõtteks, Cesar ähm, Euroopa Nõukogus ja Ülemkogus, me peame kindlasti selle teema tõstatama ka Ülemkogu tasandil ja kõige olulisemaks sõna, sõnumiks on see, et äh, tagage, et kaitsesektor, kaitsesektoriga arvestataks ka üldse Euroopa äh, taeva raames ja mitte ainult tehnoloogia äh, valdkonnas. suur tänu, suur tänu teile tähelepanu eest! Okay, thank you very much, gentlemen uh.... aitäh, härrad. meil on natukene veel liikmeid juurde tulnud, nii et ma eeldan, et ka esitatakse lisaküsimusi. nüüd eh, rääkides eh, ühtsest eh, taevast, siis me räägime loomulikult ka rahast ja ja Euroopa Parlamendina me oleme ka ähm, kaasotsustajad ähm, Euroopa eelarve jagamise küsimuses, nii et kui me räägime nüüd finantseerimisest, me oleme kuulnud nüüd erinevaid hinnanguid, et sõjaväe poolel on see neli miljardit ja kogu selle protsessi koguhind peaks olema kolmkümmend äh, miljardit, kas kas on võimalus, et need kulud kuidagi väheneksid ja kui selline võimalus on, siis kuidas neid kulusid vähendada saab ja see oleks siis minu küsimus. härra Kaaler, äh, Rahvapartei koordinaator, palun. aitäh ma jätkaksingi äh, samas küsimuses, see on tõesti oluline küsimus. see ongi otsustav küsimus, siin äh, kolleeg just mainis ühte suurusjärku neli miljardit eurot ja ja siis äh, ongi küsimus, et kas tõesti ähm, on juba äh, Äh, riikide õhuväed ette valmistatud see, sellisesse faasi, et nad saavad juba äh, tegutseda ja on teil ka ülevaade olemas institutsioonide tegevusest, kus siin öeldakse, et äh, me jõuame edasi ja tegelikult kõik on justkui lahendatud ja kui poliitiline tahe on olemas, siis peavad sellele järgnema ka finantsid, nii et kus me praegu täpselt oleme, kas te oskate tuua mingeid arve ja, ja riike, kes tegutsevad juba? ja põhimõtteliselt äh, ma leian, et äh, ühtne Euroopa taevas, kui poliitiline tahe oleks olemas, äh, võiks juba aastakümneid olemas olla, sest sellepärast, et tehnilised võimalused on meil juba alati olemas olnud ja ma võtan kahetsusega teatavaks, et erinevad liikmesriigid siinkohal ei ole valmis neid eeliseid nägema ja, ja nägema, et need eeliseid nii olulisena, et senised harjumused üle parda visatakse, sest see militaaraspekt on lisaaspekt. sõjavägi tuleb kaasata ühtse taeva puhul, sellepärast et ilma militaarvaldkonnata ei saa ju ka saavutada neid soovitud mõjusid, kui me soovime siin vähem killustada õhuruume ja see oli ka Euroopa Parlamendi üheks sooviks, et äh, võimaluse korral ka kasutada ka äh, Euroopa äh, vahendeid riiklike õhuvägede tegutsemiseks. sellepärast, et see on ju oluline eesmärk, et me saame optimaalselt õhuruumi kasutada ja yeah Eh, mehitamata eh, lennud, eh, mil määral üritatakse siis mehitamata lend, lende Caesarisse mm, kaasata ja millised on liikmesriikide eelistused? aitäh, härra Kaalar. proua Koomas, palun. Be... ma ei ole vaja hakata teid veenma selles, kui oluline on ühtne Euroopa taevas. ma jõudsin järeldusele, et äh, see on möödapääsmatu, kui me siin parlamendis hakkasime uurima CIA lende kahe tuhande kuuendal ja seitsmendal aastal, kui ma rääkisin Portugali agentuuridega, kes olid kaasatud õhuruumi haldamisse ja ma mõistsin, et et äh, seal valitseb tohutu segadus nii Portugalis kui ka teistes riikides ning igaüks, äh, kui ma oleksin näiteks äh, mõni kurjategija kaasatud narkokaubandusse või äh, mingisugusesse muusse kuritegelikku kaubandusse, siis ja oleksin Lõuna-Ameerikas, siis oleks väga lihtne saada Ameerika lennukeid ning tulla siia Euroopasse ja maanduda ja mitte keegi mingisuguseid küsimusi ei esitaks. nii et äh, ma mõistsin, äh, kui ebaturvalises olukorras me elame ning samuti mõistsin, et isegi riiklikul tasandil Äh, teevad mõned inimesed väga hästi oma tööd nii äh, tsiviil kui ka militaarkogukonnas ning äh, mõned ei tee üldse oma tööd. ma mõistsin näiteks, et meie ähm, õhukontrolli, õhu, õhuruumi kontrolli agentuurid ja Eurokontroll, kus on nii tsiviil kui ka sõjaväeoperaatorid on väga tõhusad töötajad ja nad hoiavad kõigil silma peal, kuid instituut, mis peab sertifitseerima, autoriseerima tsiviillennukeid ja nende maandumist ning sertifitseerima näiteks äh, aerodroome või äh, lennuvälju, äh, nende töö on täiesti naeruväärne ning kui see toimub mõnes riigis, äh, mis moodustab osa Euroopa õhuruumist, siis äh, toimub see kindlasti ka mujal riikides ja meie ei ole kindlasti kõige hullemad siin. ma ei usu, et olukord vahepeal oleks paranenud, nii et äh, ma näen tõesti, kui oluline on Euroopa ühtne taevas ja mul on väga hea meel, et siin paneelis me näeme, kuidas on vaja ühendada tsiviil- ja militaarkogukondi, kuid ma näen juba ette, kui palju riiklikul tasandil tekib äh, siin vastasseisu ja kuidas nõukogu ei soovi seda toetada, nii et ma tahaksin küsida meie paneelilt, milliseid jõupingutusi, eriti just komisjoni tasandil, on tehtud selleks, et äh, tegeleda äh, nende institutsioonidega riiklikul tasandil, kes on praegu vastutavad. nii et me peame muidugi integreerima ja koordineerima paremini ja me peame tagama selle, et ei tekiks mingisugust vastasseisu ja see tähendab ka äh, raha jagamist, sellepärast et siin valdkonnas on äh, väga suured summad äh, kasutusel. suur tänu. kui teisi küsimusi ei ole, siis tahaksin paluda meie paneelil vastata nendele küsimustele, muidugi ei peate kõik kõikidele küsimustele vastama nii et otsustage ise, kas teie ise oma institutsiooni nimel soovite vastata, nii et võib-olla alustame äh, härra Lillost kõigepealt. suur tänu kõigepealt alustan majanduslikust aspektist, see on üsna oluline teema nagu ma ütlesin juba alguses, on väga lihtne, lihtsaid küsimusi esitada ning lihtne küsimus on, kui palju see kõik maksma läheb, kuid sellele on väga raske vastata. me püüdsime seda teha, sest me pidime arvesse võtma öö, sellele küsimusele vastas, vaadates kakskümmend seitse liikmesriiki erinevate õhuplaanidega. nii et väga raske on jõuda konkreetsete arvutusteni, samuti on väga raske saada kaasajastatud informatsiooni. me pidime siin tegema teatud eeldusi, mis on väga laiapõhjalised, mida on võimalik muidugi äh, Äh, vaidlustada ning äh, need äh, eeldused põhinevad teatud hulgal liikmesriikidel ning siis laiendasime seda kogu ähm, Euroopa Liidule. liikmesriigid peavad siia projekti panustama nad öö, äh, öö, äh, äh, tegemist on öö, ärile suunatud projektiga. Mm, siin on, me investeerime selleks, et saada see investeeritud raha hiljem tagasi ehk siis see mm, tugineb positiivsel ärinäitel, kuid siin ei ole võimalik seda tegelikult äh, rakendada, sellepärast et äh, sest äh, selline, sellised investeeringud tulevad valitsuste poolt ning see raha tuleb leida riiklikest eelarvetest, mis on praegu väga viletsas seisus, sellepärast on äh, rakendamisfaas väga oluline, sest äh, rakendamise äh, kallal töötades saab asju järk-järgult ellu viia ning me saame stiimuleid võimalikult hästi ära kasutada, mida komisjon saab pakkuda selleks, et toetada seda nii-öelda negatiivset ärimudelit sõjaväe puhul. sellepärast on meie kaasatus siin väga oluline, mitte ainult selles defineerimisfaasis, vaid me peame toetama ka liikmesriike Äh, nende võimaluste hindamisel nad panevad oma vajadused kõik ühte kokku selleks, et luua ühisprojekt ning kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid, et äh, parandada äh, seda projekti, et selles osaleda. nii et annan sõna meie kolleegidele, kes soovivad võib-olla ka midagi omalt poolt lisada. härra Borgini, palun. aitäh mis puudutab finantsaspekti, siis äh, mitteametliku äh, transpordinõukogu jooksul mainiti, et praeguse õhuliikluse juhtimise puudujäägid lähevad igal aastal maksma neli miljonit eurot Euroopa Liidule. kuid mina ütlen, et meil on eesmärk ja nagu ma ütlesin ka oma sõnavõtus, kui me vaatame äh, sõjaväe kogukonna investeeringut, siis tekib küsimus, kust me selle raha leiame, kui me vaatame laiemat äh, majanduslikku mõju puudujääkide tõttu Euroopa majanduses, siis on teil vastus juba käes. tõepoolest, selle süsteemi ülesehitamine on väga keeruline, sest meil on vaja see ähm, tasutoovaks muuta ning äh, paljudel juhtudel soovivad liikmesriigid tagada, et kui nad midagi kasutavad, siis äh, see tuleb neile otseselt kasuks, sellepärast et need neli miljonit eurot tulevad maksumaksjate taskust. samuti tahtsin äh, rääkida sellest, kuidas me tagame öö, äh, öö, oma poolt, omalt poolt selle projekti haldamise, meil on üheksa projekti, mis me oleme algatanud ning oktoobris toimub esimene koosolek, kus me viime läbi kus me viime erinevad stsenaariumid läbi, see on siis esimene samm ja Cesari programm kaks tuhat kakskümmend, siia oleme sisse viinud öö, ka kontseptuaalse faasi. ja me peame välja tooma, milliseid samme me peame täpselt astuma selleks me peame tagama selle, et siin on võimalik õhuruumi võimalikult funktsionaalselt kasutada ning mis puudutab ähm, institutsionaalset tasandit ning raha jagamist, siis meie äh, seisukoht on see, et kui me saame näidata kasutajatele, et nende projektide rakendamine toob kaasa endaga otsest kasu ja et see on parem kui mitte kasutamine, siis see on õige tee ülereguleerimine ei ole kunagi kasulik, alati on olukord, kus lükatakse midagi edasi, nii et kõigepealt me peame näitama, millised on kasud ja siis äh, peame tegema ühiseid jõupingutusi, et seda saavutada. mis puudutab äh, kulusid, siis äh, mõnikord on see väga tähendusrikas, kui Cäsar kõigepealt loodi, siis kaalusime võimalust kaasata ainult tsiviillennukid, sellepärast et me ei suutnud äh, hallata kogu informatsiooni, mida me täna omame. kui me läheme et eh, si-, mida on uute lennukite puhul siis, äh, seal on vaja muuta lihtsalt äh, tarkvara äh, tõsi on, et sõjaväelennukite puhul on täiesti teistsugune olukord, sest nende lennukite eluiga on palju pikem, kuid samuti on tõsi, et kõikjal ei ole vaja Cesari tehnoloogiat kasutada, sellepärast on need kalkulatsioonid, mis härra Liilo välja tõi, neli miljonit eurot, eurot, midagi, mida on vaja täpsustada, sellepärast et see olukord areneb väga kiiresti. suur tänu! alustan äh, majandusküsimusega, mis puudutab kulusid. eurokontrollis ei ole meil mingisugust maagilist vastust äh, Cäsari maksumuse äh, kohta, kuid ma tahaksin öelda, et nagu kolleegid ütlesid, siis praegu killustatuse tõttu seetõttu on äh, õhuruumi kasutamine väga ebatõhus, igal aastal maksavad õhuruumi kasutajad neliteist miljonit eurot ATM-süsteemi ning investeeringud on umbes äh, üks äh, miljonit eurot, nii et te näete, et siin on midagi väga valesti. taristu, mida täna kasutatakse, on liiga kallis võrreldes sellega, kuidas seda kasutatakse, seda tuleb meeles pidada ning taristu jagamine, meil on siin väga palju taristuosi, mida kasutatakse Ehm, erinevalt ning äh, läbi koostalitlusnõuete on vaja informatsiooni jagada, kuid see nõuab äh, vastavaid poliitilisi otsuseid. me peame leppima sellega, et me anname oma naabritele infot ning me peame seda äh, tegema ka läbi navigatsioonisüsteemidega, nii et meil on saame luua ühtse Euroopa taeva, kui meil on vastav poliitiline tahe olemas seda, selleks ei ole vaja konkreetset kõrgtehnoloogiat, me võime alustada kõigepealt riiklike võrgustike ühendamisest ning äh, mitte neid asendama, kui ei ole neid vaja just hädasti välja vahetada ja äh, te, teha andmetele ligipääsu võimalikuks regionaalsel tasandil, mitte kohe kontinentaalsel tasandil. Äh, vastuseks sõjaväge puudutavale küsimusele siis oleme palju koostööd äh, Äh, teinud Cesar Juga ja äh, olemasolevate äh, vahenditega sõjaväelennukite puhul, et näha, mida meil on vaja muuta pardavarustuses ja meie uuringud näitasid, et tegelikult ei ole vaja väga palju muuta, kui me vaatame pardavarustust, siis äh, on äh, neid süsteeme võimalik kohandada tänu tarkvarale ja see on midagi äh, pragmaatilist, mida on vaja meeles pidada, sellepärast et ähm, me võime äh, kohandada neid süsteeme ka vanadele lennukitele, mida ei ole vaja kohe välja äh, vahetada, see ettepanek on kindlasti vaja konkreetselt välja tuua. kui me räägime siin rahast, siis läbi koostöö, läbi ühtse süsteemi saame vähendada kütusekulusid, kütus on äh, väga kulukas äh, nii tsiviillennukite kui ka sõjaväe jaoks, kui me räägime siin rahalistest kulutustest, siis on väga hea vaadata, kuidas me saame raha kokku hoida. praegu kulutame raha võib-olla seal, kus eh, seda ei ole vaja teha. RBS-i puhul eh, USA süsteem, mida mainiti siin, siin on eh, neliteist Eurokontrolli liikmesriiki, kes on otsustanud lihtsustada ähm, selle süsteemi sisseviimist, see on ilmselt äh, vale samm, sellepärast et siis on neliteist erinevat standardit ja Euroopa tasandil on vaja väga kiiresti vastu võtta ühtsed äh, reeglid. see on äh, midagi, mida tuleb kindlasti ka silmas pidada. Mm, mis puudutab sertifitseerimist ning rahvusliku ekspertiisi kasutamist, siis see on midagi, mida tuleb äh, välja arendada ja äh, ühendada oma erinevad võimekused äh, läbi erinevate ametivõimude, see tähendab ametivõimudele raha kokkuhoidu ning võrgustike lähendamist. Need olid siis minupoolsed vastused. ning viimasena härra Kastelletti, palun aitäh, te peate mõistma, et äh, Cesari äh, poliitika on äh, just saavutustele suunatud algatus, see tähendab, et kõik, mida me teeme selle poliitika raames, on suurendada praeguse olema, olemasolevate süsteemide võimekust. see tähendab, et me peame vähendama viivitusi, suurendama kulutõhusust, tõhusust, äh, lendude tõhusust ning julgeolekut. see tähendab, et me peaksime näitama, milli-, millised on äh, sellest äh, suurendamisest tulenevad eelised ning vähendame ka kliimamõjusid ja sellega seotud kulutused on muidugi seotud uute tehnoloogiatega ning nende kasutuselevõtuga ja nende tehnoloogiate loomisega, nii et me peame näitama, kui suured on sellest projektist tulenevad kasud kõigepealt ja see tulemuslikkusele suunatud lähenemine kehtib just Cesari puhul. me peame siin olema väga ettevaatlikud, kui me hindame mitte ainult kulutõusust, aga lihtsalt kulutusi. sest kui me ei saa siin äh, välja tuua selgelt äh, äh, kulutõhususe analüüsis äh, eeliseid, siis see analüüs lihtsalt ei kehti. kui me püüdsime ATM-i põhiplaani sisse viia kulutusi, mis on meie teekaardiks, siis lõpuks otsustasime, et meil ei olnud piisavalt elemente, et hinnata selle projekti mõju sõjaväekogukonnale. sellepärast jäeti see äh, küsimus lahtiseks ning äh, püüdsime koostöös Euroopa Kaitseagentuuriga äh, välja tuua, kuidas need tehnoloogiad võivad mõjutada militaarkogukonda ning milliste operatsioonide puhul ja milliseid lennukeid. püüdsime selgelt välja tuua kvantitatiivselt, äh, milline on äh, finantsmõju siin äh, militaarkogukonnale ning ma saan aru, et see on hinnatud siis neljale miljardile eurole. kuid me püüame nüüd välja tuua terve rea tehnoloogiaid, mida äh, hakatakse rakendama järgmise aasta ning äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta vahel ning siin on konkreetne analüüs, mis on vaja läbi viia. see äh, summa, mis on ette nähtud siin, on umbes kaks koma viis miljardit eurot kõikide osapoolte jaoks. see on siis äh, arvutatud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta hindade puhul, nii et eh, selles valguses oleme pidevas kontekstis, eh, kontakti, kontaktis Euroopa Kaitseagentuuriga, et näha, kuidas need kaks koma viis miljardit eurot öö, eh, tulevad ka sõjaväe kogukonnale ning me alustame siin erinevate hüpoteesidega. järgmisel aastal on meil eelarve, mis on ühendatud Euroopa eh, vahendist eh, ja meil on eh, vaja siin katta just see negatiivne kulutõhususe analüüs, sellepärast et mõned äh, kasutajad on samas olukorras nagu sõjavägi, näiteks äh, äh, kaubalennundus, siin võib olla samuti mingisugune negatiivne kulutõhususe analüüs, sellepärast oleks see negatiivseks stiimuliks, et vähendada mõju teatavate kasutajate puhul. Airbusi puhul oleme valmis äh, ette valmistama vastavat teksti, mis peaks äh, avaldatama järgnevatel nädalatel ning seal tuuakse välja Euroopa Komisjoni soov äh, rakendada neid süsteeme nii et siin on äh, Äh, mitu erinevat tasandit, kõigepealt äh, regulatiivne tasand, kus tuuakse välja konkreetsed reeglid ja standardid, äh, mis kehtivad selliste lennukite puhul, sest kui te need sisse viite, siis tuleb seda teha võimalikult turvalisel moel ning siin on vaja konkreetset sertifitseerimisprotsessi ja konkreetseid reegleid. teine aspekt on tehnoloogiate arendamine ja siin on vaja teadusuuringuid ja siin on ette nähtud vastav programm, mis peaks järgmisel aastal jõustuma. sõjaväe kogemust tuleks kindlasti täielikult kaasata, sellepärast et Äh, selliseid droone on äh, arendatud äh, eelkõige selliseks kasutuseks ning sarnased nõudmised kehtivad ka tsiviilpoolel. me räägime siin lennukitest, mida kasutatakse tsiviileesmärkidel, nii et me arvan, et me peame tuginema sõjaväe kogemustele ning vaatama, kuidas me saame standardeid ja protseduure ja nõudmisi kohaldada, mida on edukalt kasutatud juba sõjaväe poolel, nii et me peame vaatama, kuidas parimalt ära kasutada seda, mida on sõjaväe poolel juba tehtud, aitäh! suur aitäh! suur aitäh, Harald, kogu info eest, mis te projekti kohta andsite. mida me mille läbi me nüüd hakkame kaasajastama ja ümber struktureerima Euroopa õhuruumi. me kindlasti töö käigus veel pöördume teie ja teie asutuste poole lisainfo saamiseks kogu protsessi kohta, suur aitäh teile! daamid ja härrad, nüüd äh, teeme kolmeminutise pausi ja pärast seda siis äh, aseesimees Sofokles jätkab koosolekuga.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 ja me vaatame läbi arvamused kõigepealt eh, siis Euroopa Liidu kosmosetööstuse poliitika, siin vastutavaks eh, komisjoniks on ITRE ja see eh, lähtub siis komisjoni teatisest ja samuti mm, kosmosetööstus toodi välja Lissaboni lepingus ja geostrateegiliselt nähtuna on kosmosetööstusel äärmiselt on kosmosetööstus äärmiselt oluline Euroopa Liidu jaoks ja oluline on see, et Euroopa Liit saaks seda sõltumatult kujundada. ja oluline on see, et Euroopa Liit saaks tegutseda ka kosmoses ja et oleks tagatud ka strateegiline sõltumatus. viimased poliitilised meetmed ja ka äh, Äh, militaarsekkumised on välja toonud ka nõrgad küljed äh, Euroopa Liidu tegevuses. Äh, siin on kakskümmend muudatusettepanekut ja kahekümne neljandal septembril toimub hääletamine ja nüüd saab sõna proua Kronberg. suur aitäh! ma ei hakka üksikasjalikult äh, arvamust äh, kommenteerima, sellepärast et seda arutati varem, aga räägiksin kompromissettepanekutest, milles on läbi räägitud ja neid on viis või seitse siis võib-olla lõpuks. esimene muudatusettepanek. siin räägitakse strateegilisest äh, Euroopa kosmosetehnoloogia sõltumatusest, sellest, et tuleb tugevdada Euroopa koostööd ning samuti räägitakse siis sellest, et eh, kosmosetööstuspoliitikat tuleb koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga arendada. teine kompromissettepanek, mis on väga oluline, puudutab eelarvet. ja nimelt seda, et esmalt oleks vaja selgitada, millised on Euroopa ambitsioonid seoses meie poliitiliste eesmärkidega, enne kui hakkame vahendeid eraldama ja siin oleme me üritanud kompromissis toonitada, et Euroopa Liidu kosmosepoliitika on ÜJKP üheks vahendiks ning on vaja sünergiat äh, militaaraspektides. kolmandas muudatusettepanek, äh, siin räägitakse sellest, et kosmosekoostöö raames äh, peaks käsitletama ka strukturaalset koostööd, edasi Euroopa sõltumatus ning võttes arvesse, et kuuskümmend protsenti elektroonikaseadmetest meie satelliitidel on sisse toodud Ameerika Ühendriikidest, oleks meil vaja seda sektorit ka Euroopas toetada. nii tööjõu kui tehnoloogia koha pealt. samuti oleks vaja alternatiive, nii et me oleksime vähem sõltuvad kolmandatest riikidest. järgmine muudatusettepanek ekspordikontrollid ning režiimi vajaduse kohta siin. viies muudatusettepanek. siin räägitakse tsiviil- ja militaarkasutusest ning sellest, kuidas oleks võimalik neid kombineerida, võttes arvesse, et militaareesmärkidel kasutatakse kosmost üha enam ning siis me tervitame ka rahvusvahelise käitumisjuhendi väljatöötamist, nii et see oli ka üks tegevustest, mida pidasin oluliseks. lõpetuseks vajadus teha koostööd samuti Venemaa, Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga selleks, et tugevdada rahumeelset koostööd kosmoses. Need on kompromissettepanekud roheliste poolt me oleme toonitanud veel aktsioonide taseme küsimust, siin selles me peame kokku leppima, väga oluline on see selleks, et selgitada, milline on lõplik tasakaal. tegemist on potentsiaalselt väga kuluka tegevusega ja me peaksime vaatama, kuidas siis paremini ka Euroopa sõltumatust siin tagada. samuti on oluline parandada teadmisi, humanitaarabi, Galileo küsimus ka, tsiviil- ja militaaraspektides ning ma usun, et kõike muud äh, me katame juba kompromissmuudatusettepanekutega, suur aitäh! suur aitäh, proua Kronberg ja sõna saab nüüd härra Howitt. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, ma usun, et viimane arvamuste ahetus leidis aset enne muudatusettepanekute esitamist, nii et ma tutvustaksin lühidalt sotsialistide ja demokraatide muudatusi ja tahaksin ka Krombergi tänada tehtud töö eest, et see arvamus on olnud väga hea ja eile see, kuidas me kompromisse läbi rääkisime, ka see läks väga ladusalt, nii et tõesti väga hea töö, et oluline on, et siin alakomisjonis Äh, tagaksime selle, et militaaraspektid kosmosetehnoloogias äh, oleksid kaasatud äh, ka Euroopa üldisesse tööstuspoliitikasse, meil on ju ka ÜLKP. osad meie muudatusettepanekud siin ka sellele rohkem rõhku panevad, meil on ka omad piirangud. esimene neist puudutab kahekordset varustuse kasutamist me tegeme siin oma ettepaneku ning ma usun, et me peaksime selles ka kokku leppima. komisjon peaks ka veel selle aasta lõpuks oma ettepaneku tegema selle kohta. teiseks toetame tugevalt rahvusvahelist käitumisjuhendi väljatöötamist kosmose valdkonnas, see on tegemist Euroopa Liidu algatusega ja me avaldame survet Ameerika Ühendriikidele, meil on vaja selget tugevat sõnumit parlamendi poolt ja toetust. kolmandaks me tahame tagada, et strateegiline raamistik oleks kõikide liikmesriikide jaoks, muidugi on erinevusi liikmesriikide puhul, aga kõik peaksid sellega arvestama ja ma tahaksin teavitada raportööri eilsetest läbirääkimistest veel nii palju, et äh, minu fraktsioon toetab struktureeritud koostöö muudatusettepanekut, aga meil on teatud erinev arvamus, mina isiklikult seda ei toeta äh, Briti äh, tööpartei poolt. aga jah, tahtsin selle lihtsalt selgeks rääkida. ja kolm lõpumärkust. institutsionaalsed küsimused, nagu proua Kromberg ütles, komisjoni ja kosmoseagentuuri vahelised suhted, nad küll teevad koostööd üksteise vahel, aga me oleme aru saanud, et siin me ootame veel äh, arenguid ja sooviksime isegi tihedamat koostööd tulevikus. me muidugi tahame, et majandusliku mõjuga arvestatakse kosmose küsimustes ka äh, Suurbritannias on meil päris äh, suur kasv iga-aastaselt, me vaatame hankepoliitikat ja seda, mis ka tööstuskomisjonis tuleb arutelule, siis tegemist on asjadega, mida me peaksime toetama, sellepärast et neil on oma majanduslik äh, tähtsus kogu sektori jaoks. nagu ma ütlesin, minu uus lõige viis B sisaldab samuti elemente, elemente seoses seitsmenda raamprogrammiga ning Horisont kaks tuhat kahekümnega. siin on tegemist Euroopa rahaga, mis me sellesse sektorisse suuname me peame arvestama arengutega ka kliimamuutuste valdkonnas. tegemist on ilmselge kasvuvaldkonnaga, mida me peaksime toetama. ja me igastahes omalt poolt oleme valmis kaasa aitama proua Krongbergerile raportit välja äh, Äh, väljatöötamisel ja loodetavasti on meie seisukoht äh, tugev ja selge. suur aitäh ning härra Kaaler, palun. aitäh, härra esimees. ka mina sooviksin kolleeg Kroonbergi tänada hea koostöö eest. see teema on nii oluline, et me ei peaks siin hakkama äh, tülitsema, vaid peaksime selle teemaga edasi minema ja see on oluline meie majanduse jaoks. ja ka see aspekt, millega me peame siin arvestama, äh, on ka oluline, selle jaoks on ka oluline, et me läheksime kiiresti edasi ja äh, ma toetan ka seda viite kompromissi ja see, mis ei ole kompromissidega hõlmatud, siis siinkohal me toetame kaheksandat, üheksandat ja kümnendat äh, rohelistelt äh, kolleeg Kronbergilt ja ja ka seitsmeteistkümnendat äh, kolleeg Hautilt me toetame. nii et ma arvan, et me selle seisukoha puhul saavutame laiapõhjalise konsensuse, aitäh. suur aitäh, proua Kronberg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 Προχωρούμε στο επόμενο μας θέμα. Läheme edasi järgmise punktiga. oktoobris kaks tuhat üheksa Euroopa eh, nõukogu kutsus üles komisjoni eh, koostama ettepanekuid, mis võimaldaksid eh, luua operatiivkoostöö jaoks selge menetluskorra ning samuti selged reeglid merel tegevuseks tagamaks eh, nende turvalisus, kellel seda vaja on, vastavalt rahvusvahelisele õigusele. aastal kaks tuhat kümme nõukogu kiitis heaks kaks tuhat kümme kakssada viiskümmend kaks otsuse, kus oli tegemist merepiiride järelevalve tegevuse tõhustamisega ja seda tehti siis eh, koostöös selleks loodud organiga merepiiride järelevalvet peeti vajalikuks selleks, et hoida silma peal piiripunktide vahelistel aladel, selleks, et lahti saada piiriülesest äh, kuritegevusest ning võtta kasutusele samuti muid meetmeid nende aadressil, kes eeskirjadest kinni ei pea siin vahel minnakse lihtsast äh, järelevalvetegevusest kaugemale ning see võib puudutada samuti siis äh, laevade kinnipidamist, mis üritavad Euroopa vetesse ebaseaduslikult siseneda. ning lisaks on ka muid meetmeid siin äh, ebaseaduslike sisserändajate kohta. Nad tuleb identifitseerida, need asukoht kindlaks määrata, sellepärast et nad võivad olla ohus. lisaks sellele Euroopa Liidu ning rahvusvahelise õiguse erinevate sätete aspektid, sellest tulenevalt me näeme, et teatud operatsioonide käigus kasutatakse erinevaid reegleid ning libekomisjon on siin sellest vastutav raportööriks Carlos Coelho. Nikolai. ja sõna saab proua Nikolai. Thank you, president, I, I decide to follow suur aitäh, ma teen nagu teiegi ja jätkan siis oma emakeeles, rumeenia keeles. Subiectul este pendinte de Comisia Libe, fiind vorba de tänaseks teemaks on selline teema, mis sõltub libekomisjonist. tegemist on õigusloomeliste ettepanekutega, millega reguleeritakse Frontexi ning liikmesriikide vahelist koostööd ja siin on ka väga selged reeglid järelevalve, kontrolli ning laevade kinnipidamise kohta, kui tegemist on ebaseadusliku sisserändega. ma usun, et otsus, mille kohaselt ka meie komisjonilt eel, arvamust paluti, oli väga hea algatus, sellepärast et siin ei ole tegemist mitte ainult mereõigusega, vaid üldiselt Euroopa Liidu julgeolekuga. arvamus äh, piirab meie võimalusi päris palju, me oleme piiratud teatud arvu sõnadega, aga mina tahaksin keskenduda eelkõige just äh, julgeolekule. head kolleegid, muudatuste raames olen ma üritanud tähelepanu juhtida sellele, et merepiiride kaitse on põhitähtis, eriti just tundlikemates piirkondades. samuti panin rõhku sellele, et meil on varem, vaja paremat äh, kommunikatsiooni institutsioonide vahel ning samuti ma räägin infovahetusest, mis peaks leidma aset Frontexi ning selle üksuse vahel, mis luuakse, mille eesmärgiks on info analüüsimine. ma üritasin analüüsida ja ennetada olukorda, kus siis Schengenit laiendatakse ka Bulgaariale ja Rumeeniale. Need kaks riiki on Frontexi liikmed ning nende süsteemid merepiiride kaitse ning järelevalve osas on väga äh, tõhusad. Nad aga ei saa täielikult ära kasutada äh, oma kuulumist äh, Frontexi. enne Schengeniga liitumist äh, kuna need riigid on Schengeniga liitumas, siis peaks sellest tulenevalt ka määrast muutma. kui me räägime immigratsioonivoogudest, siis tihtilugu lugu räägitakse Vahemere piirkonnast ning äh, unustatakse täielikult Musta mere piirkond, äh, millest võiks samuti saada selline ala, kust tuleb Euroopa Liitu väga palju ebaseaduslikke sisserändajaid. Euroopa Komisjon toetab seda mõtet, nimelt et me peaksime pöörama eriliste tähelepanu samuti Musta mere piirkonna kaitsele räägitakse samuti Euroopa Liidu kodanike olukorrast, kes pakuvad abi neile isikutele, kes äh, on siis äh, merepiiride kaudu Euroopasse tulnud, olgu siis tegemist ebaseaduslike või seaduslike äh, sisserändajatega. me peaksime kaitsma neid eurooplasi, aga kahjuks sekretäriaadi poolt peale surutud äh, ajakava oli päris tihe, viimaseks kuupäevaks oli äh, seitseteist september, me oleksime tahtnud ära kuulata samuti raportööri arvamuse, aga menetlus parlamendis on selline, nagu ta on ja meil mingit äh, muud lahendust siin ei olnud. tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele veale, muudatusettepanek number üheksa nimelt. siin räägitakse teadusuuringutest, research ja kokkuvõtteks tahaksin veel tänada härra Liisekit, kellega me veel eilegi kohtusime ning tänu heale koostööle temaga õnnestus ürita-, oleme me üritanud me ka vaadata seda, millised on kõige asjalikumad, vajalikumad äh, Äh, ettepanekud meie komisjoni jaoks, suur aitäh! suur aitäh, proua Nikolai! Thank you very much, Chairman. As everybody speaks in own uh, suur tänu, härra esimees ja uh, kuna eelkõnelejad rääkisid oma emakeeles, siis ka mina lähen oma emakeelele üle, räägin poola keeles ja ma uh, sooviksin samuti tänada äh, proua äh, raportööri, ta on alati väga avatud kõikidele kommentaaridele ja märkustele ja ma sooviksin veel lisada, et äh, see, et kui teie jaoks on oluline Mustmeri, siis meie jaoks on oluline Läänemeri, sellepärast Läänemeri on ka sisemeri, Euroopa Liidu sisemeri, aga Äh, üheks rannikuriigiks on ka Venemaa Föderatsioon ja Venemaa ei ole veel Euroopa Liidu liige ja seetõttu võib väga kergesti ette kujutada, et rändevood äh, Valgevenest või ka teistest riikidest äh, võivad päris kergesti sealt läbi pääseda. nii et Läänemere aspekti tuleks ka arvestada. probleem iseenesest on vägagi oluline. libe komisjon Äh, on keskendunud eelkõige just äh, rändeküsimustele. aga me peame siin vaatama ka julgeoleku ja turvalisuse küsimusi, ma räägin siin äh, relvadega salakaubandusest ja samuti massihävitusrelvade levikust. ja me peame arvestama ka nende aspektidega. ja ma arvan, et siin Ähm, võib rääkida erinevatest äh, teenistustest, äh, mida siin saaks kasutada mitte ainult Frontex ja tsiviilteenistused, vaid äh, paljudes liikmesriikides näiteks saab kasutada ka ähm, sõjamereväge. Ähm, sest paljudes riikides ka merevägi tegeleb ju välispiiri kaitsega. nii et ma arvan, et ka sellele peaks siin tähelepanu juhtima aga ma arvan, et kompromisside leidmine ei tekita meile probleeme sellepärast et suurem osa kõhklusi on siin juba kõrvaldatud ja äh, proua Nikolai dokument on väga põhjalikult ette valmistatud, võib-olla üks väike ähm, detail veel, mida tuleks äh, arutada ka teiste variraportööridega. ma mõtlen siin muudatusettepanekut number kuus, place of safety on siin kirjas, see sõnastus äh, seda sõnastust tuleks kuidagi laiemalt ähm, sõnastada place of safety eh, potentsiaalsetele eh, eh, sisserändajatele või päästeoperatsioonidest on siin juttu, seda peaks laiemalt sõnastama, sellepärast et see või place of safety võib olla ka kolmas riik, aga siin võib mõelda näiteks ka äh, ruumile, kus äh, meie väed tegutsevad ja see sõnastus tuleb veel üle vaadata muudatusettepanekus kuus. ja veel üks väike detail, muudatusettepanek üheksa, siin ma teeksin ettepaneku kustutada kaks sõna. niisiis selle lõike lõpus äh, in turn, sest muidu võib tekitada valesti arusaam tegu on ainult ühe täpsustava punktiga siis muudatusettepanekus üheksa. et kui sõna in term ära kasutada, ära kustutada, siis see muutuks natukene selgemaks. aitäh, proua Sargentini, palun. aitäh, esimees. nüüd enne, kui ma räägin sisust, siis ma mõistan, et et on toimunud veel eraldi arutelu Ehm, eh, variraportööridel on, oli ka eraldi arutelu, aga aga paistab, et liberaalid ja ehm, Rahvapartei on ikkagi omavahel asja arutanud ja mina oleksin ka hea meelega siis sellele arutelule osalenud, mina olen siin komisjonis küll uus liige, aga järgmisel korral palun võtke mind ka siis ikkagi mängu. nüüd sisu juurde ma arvan, et me ei tohi unustada seda, mis äh, juhtus äh, kevadel kaks tuhat üksteist. Äh, tollal oli meil probleem Liibüaga ja laev, millel oli seitsekümmend inimest pardal ja seal olid siis Aafrika riikidest pärit pagulased ja kaks nädalat Nad reisisid merel ning see kaks nädalat üks helikopter tõi neile vett ja toitu ja selles piirkonnas oli ka väga palju NATO laevu ning äh, sellest kahest, kahenädalasest reisist jäid ellu vaid viisteist inimest, kedagi ei päästetud, nii et ähm, Euroopa on omalt poolt ka äh, uurimisi alustanud, nii et äh, see näitab, et tegelikult me ei suuda olla oma kohustuste kõrgusel ka Vahemere piirkonnas ja seetõttu on väga oluline, et me ka siin tekstis ütleksime, et sellised asjad ei tohi enam äh, korduda, et näiteks kui äh, mõni alus on Malta vetes, siis tuleb ikkagi kiiremini leida üles ka see, kes on vastutavaks. ja veel üks küsimus, ma täpselt ei mõista, miks sede komisjon seda teemat käsitleb? Lissaboni leping tegelikult ei anna ju meile selleks pädevust tegelikult ei ole ju teemaga, mis oleks otseselt seotud ÜJKP-ga, aga hea küll, nende arvamus on koostatud. ja mul on kahju veel ühest teisestki asjast. ja ma arvan, et raportöör on samal seisukohal. siin räägitakse ainult Frontexi tööst. aga siin ei äh, räägita sellest, mis puudutab äh, ka kommertslaevu või, või äh, kalastusettevõtteid nii et kui keegi äh, isiku päästab, siis äh, siis ähm, loomulikult tuleb äh, ka seda isikut kaitsta, ma, selle kohta on olemas ka näiteid Itaaliast meil, aga loomulikult ka kalaalused ähm, võivad ju samuti inimesi päästa. aga igal juhul ähm, ja me peaksime eeskirju veel äh, rangemaks muutma, sellepärast et olukord ei saa olla ju selline, et kui laeva pagulasena ei ole sul õigust ähm, äh, varjupaika taotleda ähm, Euroopas, vaid et ta on sunnitud äh, tagasi pöörduma sinna, kus ta just on põgenenud ja meie meelest on äärmiselt oluline see, et siin üle kinnitatakse, et et kui nähakse hädas olevat alust merel, siis ei tohi jätta seda alust äh, hätta. isegi kui äh, äh, val-, valitsevaks mõttelaadiks on, et ma tegelikult ei viitsi nende pagulastega tegeleda. et vastavad muudatusettepanekud me esitame. aitäh. härra Pasko, palun. aitäh ja öö, ka mina räägin oma emakeeles, see on rumeenia keel, nii et pange oma kõrvaklapid pähe. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că, așa cum a arătat și autorul opiniei... Mina tahtsin öelda, et nagu ka raporti autor näitas, oleme üsna kummalises olukorras libe komisjon, mis koostab uh, raporti, millega me oma raporti seome, ei ole kahe nädala jooksul uh, midagi teinud, sellepärast on uh, see üsna kummaline olukord ja kui me selle olukorraga lepime, siis tekib risk, et tulevikus võib selline olukord korduda ja me peame siin rõhutama teatud toimimisviisi. tahaksin rõhutada, et peame leidma siin tasakaalu ühelt poolt reeglite Äh, merel kehtivate reeglite äh, vahel ja meie jaoks on kõige olulisem, kõige tähtsamal kohal ikkagi inimelu, siin ei ole äh, puudust näidetest Euroopas või ka mujal, näiteks Austraalias on olnud olukordi, kus on aset leidnud tõelised inimtragöödiad lihtsalt sellepärast, et reegleid peeti olulisemaks kui inimelusid mis puudutab äh, muudatusettepanekuid selle raporti puhul, siis äh, ma arvan, et äh, need tuleb koostada võimalikult hästi, et nad oleksid kasulikud nendele, kes neid muudatusettepanekuid läbi hakkavad vaatama. tahaksin lisada ka, et kui me sellise määruse koostame, siis äh, mõtleme eelkõige Vahemerele, sest see on just põhiliseks äh, rändeteeks, äh, mille kaudu sisserändajad Euroopasse jõuavad ning me ütleme siin alati seega Vahemerele, kuid nagu proua Nikolai välja tõi ja teised kolleegidki, siis on ka teisi olulisi äh, meresid, mida ei tohi meelest lasta ja igaühel on oma spetsiifilised jooned. kõiki neid spetsiifilisi jooni tuleb kindlasti arvesse võtta eh, seda määrust koostades. ja lõpuks viimane küsimus, kui Rumeenia rakendab eh, piirikontrolle ilma Schengeni viisaruumi kuulumata, siis see tähendab seda, et me teeme seda ilma oma õigustest kasu saamata ja mõne jaoks on kindlasti see väga rahuldust pakkuv olukord. aitäh! suur tänu kolleegidele! ka minul oleks paar märkust. sest tõsiasi, et välised merepiirid, et välistel merepiiridel tihti ka illegaalsed sisserändajad ähm, tegutsevad ja samuti me teame, et aktiivsed on ka salakaubavedajad ja teised siin arvamuses on ära toodud ka olukorra tõsidus ning äh, meie arvamuses äh, toetatakse ka seda järelevalvesüsteemi, kontrollisüsteemi, aga samas, samas ei äh, keskenduta siin mõningatele konkreetsetele raskustele, mis konkreetsetes liikmesriikides esinevad, sellepärast et tõesti igapäevaselt illegaalsed sisserändajad sisenevad ka Itaaliasse ja me ei tohi unustada ka, millised probleemid on naaberriigides, Süüria, Liibüa, teised, Küpros, Malta ja Kreeka on sattunud äh, probleemide tõttu nendes riikides erilise surve alla ja seetõttu on vajalik, et need äh, missioonid oleksid paremini äh, korraldatud ja samuti parem infovahetus peab olema tagatud ka kontrolli tegevustega. ja kas proua Nikolai soovib veel paar sõna öelda? aitäh, aitäh kolleegid teie mm, kommentaaride eest, ma kindlasti äh, kinnitan üle, et äh, nende kommentaaridega ma ka arvestan. nüüd, mis puudutab äh, õiguslikku toetust, siis äh, Euroopa Kohtu otsus oli see, et nõukogu ja parlamendi pädevuses on see määrus välja töötada. et tegu ei ole vaid poliitilise dokumendiga, tegu on eelkõige just tehnilise dokumendiga sellepärast et selle määruse raamistikuks on ähm, need eeskirjad, mis kohalduvad ähm, patrulli- ja vaatlustegevuse äh, äh, korraldamisel liikmesriikide vahel. ja ma eeldan, et järgmisel nädalal me ei saa variraportorite kohtumist korraldada selleks, et kompromissideni jõuda, nii et mina olen vägagi avatud selle menetluse edendamise osas. aga ma saan aru, et ähm, me oleme siin allkomisjon ja me peame arvestama ka Ahvetiga ja ma ei tea, mis sai ka libe komisjonis. nii et ähm, ma olen veendunud, et ähm, meie perspektiiv on oluline ka vastutava raportööri härra Coelho jaoks. ja võib-olla kui meil õnnestub variraportööride kohtumine korraldada, siis ma äh, kutsun ka härra Coelho sellele, et äh, arutada asja ka temaga ja et arutada seal ka äh, sede muudatusettepanekuid, muudatusettepanekute kajastamist lõppraportis, aitäh! aitäh, proua Nikolai ja ma meenutaksin, et kümnendal oktoobril, kümnendal oktoobril toimub hääletamine kas komisjon soovib paar sõna äh, öelda, siis saate ka teie sõna. And... Äh, aitäh ja tere pärastlõunat! mina sooviksin tänada proua Nikolait selle arvamuse eelnõu eest. meil on paar väga lühikest üldist kommentaari ja see puudutab äh, siis praegust arvamuse eelnõud ja ma sooviksin välja tuua selle, et komisjoni ettepanek eesmärgiks on mereoperatsioonide raamistiku ähm, loomine selleks, et äh, siis Frontexi tegevuste liikmesriikide tegevustega koordineerida. ja see ettepanek, see ettepanek näeb ka ette, kuidas neid operatsioone läbi viiakse ja millistel alustel äh, need äh, operatsioonid läbi viiakse, see on ära toodud Frontexi määruses ning äh, samuti eeskirjad on ära toodud äh, agentuuri töökavas. nüüd arvestades äh, selle määruse kohaldamise alaga ja et see on ähm, kohaldatav, et see on piiratud Frontexi mereoperatsioonidega, siis kõik, mis on seotud kommertsalustega, see jääb kohaldamisalast välja sellisest regulatsioonist ja ma sooviksin meenutada, et Bulgaaria, Rumeenia ja Küpros juba osalevad Frontexi tegevustes aitäh teile! aitäh! ja nüüd jätkame. jätkame järgmise päevakorrapunktiga. arvamuse eelnõu jälle ka ja autoriks on proua Komes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 να καλωσορίσουμε την κυρία Γκόμες. Το επόμενο σημείο λοιπόν στη ημερησία διάταξη είναι... Mingem siis edasi meie järgmise päevakorrapunktiga, mis puudutab eh, proua Komše arvamuse ettepaneku läbivaatamist ja mis puudutab eh, eh, avatud kindlat ja turvalist küberruumi Ehm, pädevaks komisjoniks on siin IMCO ja selle aluseks on komisjoni ettepanek, mis puudutab direktiivi, mis äh, peab tagama võrgu ja infoturbe ühtlaselt kõrge taseme kogu Euroopa Liidus. Ehm, me konstateerime, et on üha rohkem juhtumeid, mis seovad ohtu nende võrgustike julgeoleku ning äh, Äh, interneti turvalisus äh, tekitab üha rohkem küsimusi, sellepärast et äh, nende võrgustike turvalisus on tingimuseks, ilma milleta ei ole võimalik tagada turvalised teenused ja majandus üldiselt. seega arutame täna proua Gomes ähm, arvamuse ettepanekut kes arutab siis neid aspekte, mis on meie komisjoni tööga konkreetselt seotud. aitäh meil on siin siis tegemist kõrge äh, võrgu- ja infoturbe tasemega, mis on vaja tagada ning mul on väga hea meel, et äh, me siin koostame oma arvamuse, võttes arvesse tööd, mida mis äh, meie allkomisjon ning teised komisjonid on teinud tänu meie kolleegi Tunne Kelami raporti põhjal ning vaadates põhiraportit, leidsin, et on vaja äh, kaasata välisasjad ja sede komisjon oma seisukohtadega. nii et äh, minu soov oli, et äh, me jõuaksime läbi selle raporti sise- ja välisjulgeoleku dimensioonideni Euroopa Liidu poliitikas, muutes võrgustike eh, turvalisuse tõhusamaks ning eh, tagades rohkem turvalisust kodanikele ning see tähendab eh, info turvalisust just äh, kriitilistes äh, infrastruktuurides, nagu me oleme näinud äh, seda Euroopa Liidus tänu küberjulgeoleku strateegiale, mis, mida esitleti veebruaris. nii et siin on terve rida muudatusettepanekuid, mis ma olen esitanud, mis püüavad seda teksti selles suunas edasi arendada ning püüdsin parandada Äh, äh, rõhutada mm, siin nii sisejulgeolekustrateegias kui ka Euroopa julgeolekustrateegias äh, kui oluline on Euroopa Liidu tasandi koostöö erinevate valdkondade vahel, näiteks kõrge esindaja ja terrorismivastase võitluse koordinaatori vahel, nad peavad kasutama öö, vastavaid agentuure äh, paremal moel. Äh, erinevad äh, riigid on silmitsi erinevate riskidega ning me peame kindlasti arvesse võtma küberriskide piiriülest loomust ja loomulikult püüdsin sisse viia ka solidaarsuse klauslit ning vastastikus klauslit, mis puudus esialgsest tekstist äh, selle äh, kitsa sisejulgeoleku lähenemise tõttu. Äh, tahaksin öelda, et siin võib tekkida terve rida probleeme selle probleemiga, selle raportiga seoses nii IMCO-s kui ka ITRES. ma loodan, et liibe komisjoni arvamus ning ka meie arvamus aitavad kaasa äh, teatud probleemide lahendamisele, kuid ma ei ole selles täielikult kindel. meil on vaja väga tähelepanelikud olla, sellepärast et ma tean näiteks, et äh, IMCO raportöör püüab äh, jätta välja komisjoni tekstist viidet äh, avaliku sektori kaasatusele, mis on meie jaoks täiesti mõeldamatu ning äh, äh, loodan siin meie kolleegile Tunne Kelamile, sest äh, vastav raportöör on tema enda poliitilisest fraktsioonist, nii et võib-olla saab ta meil aidata seda raportööri veenda, et see ei ole hea mõte. nii et loodan, et, nii et ma arvan, et tegemist on äh, olulise panusega, mida me saame anda erinevate äh, fraktsioonide mobiliseerimisel, eriti just peamiste äh, raportööride puhul, ma arvan, et see on väga oluline, aitäh. aitäh, proua Koomes. härra Kelam, palun aitäh, mina sooviksin kolleeg Komeši äh, õnnitleda, te olete väga, selle väga loomingulise ja väga hea panuse eest. kahjuks, et meil ei ole olnud aega põhjalikult arutada seda küsimust ja teie lähenemist ja ja ma olen äh, peaaegu kõigega nõus äh, teie ettepanekute osas, eriti see, mida mainisite, solidaarsusklauslit, see on oluline, seda tuleb lisada sellepärast et me endiselt äh, tuleb selgitada, kuidas ta saab kohaldada uutes olukordades, näiteks kui tegu on küberrünnakuga ja küberintsidentide puhul. ja neli B, mis puudutab koostööd ja jagamist, see on ka oluline. Äh, te olete tahaksin mainida terrorismivastase äh, võitluse mm, tegevuse koordineerimist, see on väga hea. Äh, paar väiksemat äh, probleemi, muudatusettepanek kaksteist. siin non-confidential on asendatud um, unclassified sõnaga ja ma natukene kõhkleksin ähm, sellepärast et kui räägitakse eh, konfidentsiaalsest eh, infost, classified information, siis eh, tähendab eelkõige riiklikku, riigisaladust, riiklikku tasandit. ja kui te soovite jagada infot siis äh, sellisel juhul riik, sellist riikli infot või sellist ähm, konfidentsiaalset infot ei äh, saa jagada, see tekib takistusi, nii et äh, sõnastus tuleb natukene üle vaadata. nüüd muudatusettepanek kaheksateist, Euroopa Parlamendi roll seires. ma olen nõus A-osaga, et tõesti peaks olema mm, iga-aastane aruanne intsidentide kohta, aga B osas ma olen natukene kõhklev sellepärast et ma arvan, et see võib olla no võib-olla liialdus. sest see läheb kaugemale parlamendi ja komisjoni võimalustest, et äh, kas me tõesti saame kahe nädala jooksul aruande koostada, kui midagi juhtub, ähm, kui sellesse on kaasatud ka kolmas riik? nime, mina eelistaksin selle osa väljajätmist. ja, ja jätaksin siia muudatusettepanekusse ainult A ja C lõiked. ja ma olen täiesti nõus teiega selle mm, riigi, riigisektori kaasamise mm, osas. ja me oleme korralda-, ma olen korraldamas ka põhi, meie vastutava raportööriga kohtumist, sellepärast et tõesti, siin äh, tuleb keskenduda kriitilistele taristutele ja samuti mm, turul osalejatele, aga samas me ka teame, et avalik administratsioon üldiselt ähm, jääb äh, maha nendest arengutest, mis on vajalikud ähm, küberohtude vastu võitlemisel. ja usalduse vastastikus avaliku ja erasektori vahel. ka sellele tuleks tähelepanu juhtida. ja me peame tagama, et ähm, avalik haldus kohaldaks äh, sama, äh, samu miinimumstandardeid julgeoleku puhul selleks, et äh, vältida võimalikke rikkumisi julgeoleku valdkonnas, nii et kui me erasektorilt midagi palume, siis avalik sektor peab olema samamoodi tegutsema. nii et üldiselt ma olen nõus selle arvamusega, aga paar sisulist punkti tuleks üle vaadata, aitäh aitäh, härra Kelam. komisjon, kas äh, keegi soovib sõna võtta komisjoni poolt? aitäh ja tere pärastlõunat kõigile, minu nimi on äh, Giuseppe Nemonti ja mina olen DG äh, Connecti osakonna juhataja ja meie tegeleme siis NIS-i direktiiviga. ja ma sooviksin tänada raportööri ja ma tooksin välja ka mõningad kõhklused, mis puudutab siis kaitse- ja julgeolekusektori äh, hõlmamist äh, selle ettepaneku kohaldamisalasse. me peame arvestama sellega, et selle ettepaneku äh, õiguslikuks ala, aluseks on artikkel sada neliteist ehk siis siseturg. see keskendub siseturule ja eesmärgiks on tagada, et ähm, võrk ja selle abiosad arvestaksid ka äh, sotsiaalmajanduslike ähm, aspektidega ja et ähm, võrk oleks äh, turvaline, millest ja võrgu turvalisus mõjutab ka meie majanduse olukorda. ja selle direktiivi põhieesmärgiks on tagada nende põhiteenuste jätkumine, see puudutab näiteks gaasitarneid, ehm, energiatarneid, elektriteenused samuti, et jätkuks ehm, digitaaltaristu ähm, teenuste pakkumine, mis on äärmiselt oluline ka meie digitaaltege-, tegevuskivi jaoks, nii et äh, me teame, et äh, siis need teenuste pakkujad ja samuti ka äh, avalik haldus kasutab väga palju just selliseid digitaalvõrke. nii et nende teenuste pakkum-, pakkumise järjepidevus on äärmiselt oluline ja üheks alaosaks on ka isikuandmete kaitse, küberkuritegevuse ennetamine äh, on äh, liikmesriikide pädevuses ning äh, kui me seda ettepanekut välja töötasime ja, ja valisime ka õigusliku aluse, siis me kunagi ei mõelnud ka sellele, et me laiendaksime seda julgeoleku kaitse valdkonnale, sellepärast et vastavalt artiklile neli on see liikmesriikide ainupädevuses ja me ka leidsime, et nõukogu kindlasti ei rõõmustaks sellise ettepaneku üle, et me kohaldamisala laiendaksime. nüüd sellega seoses, selles kontekstis me peame ka meeles pidama, et see direktiiv on osa julgeolekupaketist, mis vastu võeti komisjoni INS-i poolt aasta alguses ja see koosneb siis direktiivist ja strateegiast, strateegiast, millel on tsiviilkomponent ehk siis meie komponent samuti komponent, äh, mille, see õigus, õiguse komponent ja, ja samuti äh, kaitsekomponent äh, ja välispoliitika komponent, mis jääb siis välisteenistuse pädevusalasse. strateegia rajaneb nende sünergiate parima ärakasutamise põhimõttel need, siis nende sünergiate parimal ärakasutamisel, mis peaks tekkima erinevate mm, osaliste mm, koostegevuse tagajärjel. ja kui me nüüd laiendame kohaldamisala ka militaarvaldkonnale, mm, siis see võib tekitada küsimusi. veel üks punkt, vabandust, veel paar, kaks punkti, kui lubate, härra esimees. üks punkt, riski ohjamine kohaldub ainult turuosalistele, ettevõtetele, kes osutavad olulise tähtsusega, strateegilise tähtsusega teenuseid ja, ja digitaalteenuseid, näiteks Facebook, Google, selliste teenuste pakkujad. aga see ei kohaldu, riski ohjamine ja intsidentide aruandlus ei kohaldu Äh, tarkvaraarendajatele ja, ja riistvara tootjatele. sellepärast, et äh, see tekitaks väga suure koormuse äh, ka ettevõtetele ja teiseks, me ka ei tea, kas see on soovitav, et teavitataks defektidest, mis on seotud kas tarkvara või riistvaraga mille hiljem siis, mida hiljem tarkvara arendaja või riistvara tootja ei saa kõrvaldada. ma ei tea, kas ma päris selgelt ennast väljendasin, aga see võib tekitada, see võib suurendada ebakindlust. et see see paneb lisakoorma ka nende ettevõtete juhtidele, kes kasutavad seda tarkvara või riistvara. ja edasi, raportöör ütleb oma muudatusettepanekus kaheksateist, et komisjon peab siis koostama iga-aastase aruande intsidentidest ja, ja meetmetest ning andma aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule, aga komisjon praeguse ettepaneku alusel ei saa mingeid aruandeid. nii et äh, komisjoni ei teavitata intsidentidest. Need ähm, intsidentid, mis, äh, intsidentidest teavitatakse liikmesriiki ettevõtete poolt, äh, kes on saanud sellise rünnaku ohvriks või intsidendi ohvriks. nii et meile sellist aruandlust ei tehta ja seetõttu oleks ja seetõttu oleks meie jaoks täiesti võimatu sellist aruannet koostada, kui just me siis olulisel määral ei muuda direktiivi aruandluskohustust, aitäh. aitäh. EDB. Liidil McLaren, I am uh, working in EAS on cyber security policy uh, Um, first of all I suur tänu, mina olen küberjulgeoleku esindaja välisesindusest ja ma tahaksin kinnitada üle, et me lõime koos selle strateegia DigiHome'i ja DigiConnectiga ning tegemist on osaga strateegiast, mis tegeleb julgeoleku küsimustega, tegemist on ühe paketiga algusest peale, mis jätavad riiklikud küsimused kõrvale Äh, need jäävad liikmesriikide pädevusse, kuid samas püüame tugevdada sünergiat Euroopa Liidu tasandil. ning äh, meie strateegias on pühendatud küllalt suur osa küberjulgeolekule, küberjulgeoleku äh, ähm, meeskond Euroopa Kaitseagentuuris, mis koondab kõiki liikmesriike, lubab ähm, Äh, suurendada liikmesriikide küberjulgeolekut ning äh, Euroopa Liit saab siin aidata kas äh, teadusuuringutega või rahastamisega või heade tavade vahetamisega liikmesriikide vahel. tegemist on riikliku pädevusega ning siseturu pädevusega need kaks erinevat pädevusvaldkonda peaksid jääma erinevaks, kuid ENIS-i eh, eh, direktiiv on küllalt eh, oluline küberjulgeoleku küsimuses liikmesriikide jaoks, sellepärast et me teame et, et kaheksakümne protsendi ulatuses opereerib vastavat infrastruktuuri erasektor ning see on suunatud just nende kübervastupidavusele, mis on oluline Eh, julgeoleku aspektist, eriti just nendes liikmesriikides, kes ei ole veel eriti hästi ette valmistatud küberohtudega võitlemiseks. sellepärast on eh, selle direktiivi näol tegemist positiivse lisandusega Euroopa Liidu küberdirektiivide perre ning see muudab riikliku tasandi vastupidavuse tugevamaks ning loob selle seal, kus seda enne ei olnud. see oli siis meie kommentaar suur tänu. kas proua Gomes soovib veel vastata? ma mõistan siin seda tööjaotust, mida äh, välisteenistus ja komisjon äh, on siin loonud äh, taktikalistel põhjustel on nad püüdnud oma vastuoludest üle saada ning tõepoolest me räägime siin tegelikult ju samast asjast, sama asja erinevatest mõõdetest, mida ei ole vaja omavahel ühendada. nii et eh, keegi peab selle välja tooma, et see, meil on siin vaja integreeritud lähenemist eh, ja ma arvan, et seda peab tegema just eh, parlament ja võib-olla see allkomisjon siin. ja võib-olla meil õnnestub see läbi viia. ma arvan, et selles ei ole midagi halba, kui meie allkomisjon või välisasjade komisjon sellele aspektile viitab, ehkki ma mõistan, et tegemist ei ole väga populaarse mm, sõnavõtuga. nii et arvan, et siin esindatud arvamusi, mida ka Tunne Kelam toetab, on see, mida me peaksime edasi arendama, ma arvan, et äh, muidugi võib juhtuda, et ähm, praeguses faasis meid ei mõisteta, kuid ma arvan, et me peaksime siiski oma seisukohta väljendama. siin on palju asju, äh, mida saab lahendada, need probleemid, mis Tunne välja tõi, mis puudutavad näiteks äh, klassifitseeritud või konfidentsiaalset Äh, teavet, äh, see on seotud selle teise elemendiga, mis ta välja tõi äh, ja mis on seotud parlamendi rolliga. me saame leida siin kindlasti lahenduse ning, ning äh, raporteerimisküsimuses samuti ma tean, et äh, on, see direktiiv loob vastava Euroopa agentuuri ning äh, see allub siis komisjonile. kas ma saan sellest õigesti aru? see Euroopa agentuur direktiiviga luuakse, kes äh, seda juhtima hakkab, palun uh,? me Äh, see oli meie enda valik, me ei loo mingisugust uut ametivõimu, me loome võrgustiku, äh, pädevate ametivõimude võrgustiku, komisjon on siin osalejaks äh, ja me omalt poolt loome sekretäriaadi vastavale võrgustikule ning loome siis vastavad toimimisreeglid sellele võrgustikule liikmesriikides ja ka nõudmised, sest see võrgustik siis hakkab liikmesriikide vahel vahetama häid tavasid ning üksteist informeerima juhtumitest, mida raporteeritakse ning see toimub läbi turvalise taristu, nii et öö, otsustatakse ühiselt uute liikmesriikide kaasamise üle sellesse võrgustikku, kuid mingisugust uut agentuuri ei looda. nagu näiteks öö, telekommunikatsioonide sektoris, kus me otsustasime samamoodi mitte sellist ametivõimu luua suur tänu selle selgituse eest. võib-olla mina ja tunne sooviksime pisut äh, mõelda selle üle veel. minu meelest ei ei ole vaja olla nii ettevaatlik, kui komisjon soovib olla, sellepärast et komisjon soovib edasi liikuda millegagi, mis suurendaks liikmesriikide tasandi võimekust ja ka Euroopa Liidu tasandil, kuid me teame samas, et ainult holistlik lähenemine, mis kaasab kõik sise- ja välisohud, saame me head tööd teha, nii et ma ei näe mingisugust probleemi parlamendi puhul ja ka meie allkomisjoni eh, ega väliskomisjoni puhul, et eh, me ei tohiks eh, viidata nendele asjaoludele, ehkki võib-olla teised ei lepi sellega kohe. oluline on see, et meie omavahel, fraktsioonide vahel saame kokkuleppele, nii et meie allkomisjon saaks esitada võimalikult üksmeelse arvamuse. aitäh. suur tänu, proua Gomes. kaks väikest meeldetuletust. Teil on võimalus esitada muudatusettepanekuid kuni kahekümne kuuenda septembrini ja järgmine koosolek toimub kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal septembril ja nüüd loeme koosoleku lõppenuks.